olla. ja meie peaksime nüüd suunama oma energia positiivsetesse läbirääkimistesse, eh, mis minimeeriks eh, pingeid mis tahes piiridel ja ilma backstopi vastuoluta ja see eh, ongi koht, kus vastus on peitunud pikka aega ja selle abil on võimalik edu saavutada, aitäh. suur aitäh, järgmiseks saab sõna härra Elmar Brokk. suur aitäh, austatud nõukogu esindaja, austatud komisjoni asepresident härra Barnier, kallid kolleegid. ma usun, et selles äh, arutelus tuleb selgelt välja see, mm, et äh, kakskümmend seitse liikmesriiki on ühel meelel äh, ja Ühendkuningriik ei ole ja see ongi äh, Mm, probleemiks, meie oleme endiselt äh, ühtsed ja ühel meelel, äh, meie tahame kaitsta oma siseturgu ja oma liitu, see on meie huvides. teine asi, eile äh, õhtul leidsid aset vastuolulised asjad mm, jäi ka Brexiti pooldajad ja teised kõik, kes ütlesid ei, olid erinevatest leeridest. ütleme, meie Mm, ei suutnud pakkuda konstruktiivset lahendust äh, pärast kahte aastat äh, mm, äh, võimetust rääkida opositsiooniga läbi, on nüüdseks selleks juba liiga hilja ja mm, ja nüüd on oluline see, et Briti parlamendi poolt tuleks konstruktiivne lahendus, millest me saaksime siis rääkida, mida arutada saame ja härra Corbyn ütles, et ta tahab tolliliitu äh, ta peab siis eh, sellesisulise ettepanekuga välja pakkuma, eh, enamuse selle taha saama ja see oleks meie jaoks ka probleem. me püüame leida lahendusi, eh, see oleks meie jaoks väga tore ja kui on mingeid konstruktiivseid lahendusi, siis tuleks neid ettepanekuid ka välja käia tuleb kõrvale heita parteipoliitilised ja isiklikud ambitsioonid, britid peavad sellest kõigest loobuma Äh, parteiüleselt tuleb tegutseda ja meie peame nüüd ainult ootama senikaua, kuni britid oma asjad korda saavad, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab sõna härra Weidenholzer. suur aitäh, austatud äh, president, kallid kolleegid, tegemist on ajaloolise hetkega. nagu me teame, siis äh, ajalugu tabab alati äh, meid üllatusega, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me alustasime oma mandaati ja mitte keegi ei osanud toona ette näha sellist arutelu, nagu täna meil on. isegi aastal kaks tuhat kuusteist me ei näinud seda ette, kui me Brexiti referendumi ootamatut tulemust arutasime üle üheksasaja päeva läks aega, enne kui Briti äh, valitsus äh, mõistlikkuse, britid mõistliku lahenduseni jõudsid. Äh, ja praegusel hetkel on aga olukord endiselt selline, et me ei tea, mis tulevikus juhtuma hakkab, üks asi on ainult kindel, aega enam ei ole ja seitsekümmend 70 päeva enne tähtaega on endiselt äh, Briti valitsus äh, äh, noateral kõndimas me oleme rääkinud äh, mm, juhtimisest, äh, vastutustundest, sellest on räägitud ka, kuidas äh, riigieliit on pannud mängu rahva tulevikku, aga britid on läbi kukkunud dramaatiliselt lausa. praegusel hetkel aga ei ole vaja välja selgitada, kellel nüüd lõpuks õigus oli, me ei saa ka tegeleda kättemaksuga, ei, me peame vastutustundlikult tegutsema paljude hüvanguks ja mitte ainult mõne üksiku valitu Liidu hüvanguks. Äh, britid jäävad äh, jäiga Brexiti puhul kaotajaks, meie kakskümmend seitse liikmesriiki, kes on läbirääkimistel olnud alati ühtsed, peame olema nüüd paindlikud äh, selleks, et tupikust välja saada ja pakkuda välja pragmaatilisi lahendusi kahju vähendamiseks Äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonile võite te äh, loota selles kõiges ja ei tohiks unustada ka seda, et viimase neljakümne aasta jooksul Ühendkuningriik on äh, suuresti panustanud meie ühisesse projekti. me jääme puudust tundma Briti kolleegide teadmistest, aga elu läheb siiski edasi ja me peame Mm, oma tööd tegema ja seetõttu meil on vaja kindlalt teada, mida Ühendkuningriik tahab. meil on vaja selget äh, signaali, sõnumit äh, ja inimeste äh, hääl saaks seda meile anda britid peavad kontrolli enda kätte tagasi võtma ja sel korral ei saaks öelda, et rahvas ei tea, mille üle nad hääletavad. me ei taha sekkuda teie sisepoliitikasse, aga Äh, mis tahes äh, jäämisotsus oleks äh, teretulnud. sada nelikümmend kolleegi ühinesid koos minuga, kirjutades avaliku kirja Briti kodanikele selleks, et teha kõigile selgeks see, et me tahame tõesti, et britid jääksid Euroopa Liitu ning me tervitame teid avasüli, aitäh. Mister, Mister Weidenholzer, there is a härra Weidenhölzer, teil on sinise kaardi küsimus, kas te tahate vastata? ei, vastab härra Weidenhölzer. Honorable Smith. järgmisena saab sõna kolleeg Smith. Grazie, president, good morning. suur tänu, kolleegid, tere hommikust. ma tunnen teile kõigile kaasa, et te peate leppima selle mõttetu diskussiooniga, aga võib-olla te panite tähele, et Ühendkuningriik ei olegi nii ühendriik nii ühinenud ja eilsed hääletustulemused näitavad, et ta on veelgi vähem ühinenud. mina väljendan Šotimaa seisukohti, meie tahame jääda, meie tahame siia perekonda jääda. ja teie, kolleegid, peate nüüd Ühendkuningriigiga toime tulema nii, nagu te suudate, te peate Iirimaa, Ühendkuningriigi positsioone arvestama, head Brexitit ei ole olemas, see on halb uudis Šotimaale, Ühendkuningriigile ühinenud Euroopale, Euroopa Liidule halb uudis. nüüd minu, äh, minu töö ei ole mitte leevendada Brexitit, minu töö on peatada Brexit. nii palju Ühendkuningriigi kolleege siin töötavad kõikide fraktsioonidega koos, et asjale mingi mõttegi anda, meil on vaja kõigepealt aega. vabandan, aga see on reaalsus, kui te tahate, et me sisse jääksime, siis meil on vaja aega selleks, referendum on isegi võib-olla väljapääs selleks tuleb mõelda sellele ja äh, Ühendkuningriigi valitsus võib-olla hakkab ka äh, teiste hääli kuulama kui ainult oma häält. teiseks räägime kodanikest. Euroopa kodanikud äh, igas ilmakaares on väga mures praegu ja Ühendkuningriigi kodanikud samuti. Ehm, me peame kokkuleppe saavutama kodanike õiguste üle, me ei taha mingisugust ringkaitset, me tahame selgust, kodanikud tunnevad praegu end pantvangidena selles protsessis, neil ei ole kontrolli oma õiguste üle ja see ei ole hea. Ehm, kõik kõigil meil siin on kohustused oma kodanike ees, tahame garanteerida õigusi kodanikele, aga kui Ühendkuningriigi valitsusel ei ole selgeid seisukohti, siis peame tegutsema, et kodanike õigused oleks garanteeritud ja need kaks sammu võib-olla aitavad meid ummikust välja tulla. kui Westminsterist midagi paremat ei tule, siis peame ise tegutsema, tänan. härra Smith, teil on sinise kaardi küsimus, kas te soovite vastata? kelle poolt see on, küsib härra Smith I will not give mis- ma ei anna härra Coburnile rohkem hapnikku, kui ta seda väärt on. Honorevole Spinelli. järgmisena saab sõna härra Spinelli. Honorevole Spinelli, prego palun, teil on sõna. suur tänu, president. leppeta lahkumine Euroopa Liidust eh, kahjustaks eh, suure reede lepingut eh, ning selles osas küsiti kunagi arvamust Põhja-Iiri kodanikelt. see võiks ka mõjutada väga halvasti Euroopa kodanikke Suurbritannias ja Briti kodanikke Euroopa Liidus. see äh, kahjustaks nende <clears throat> õigust vabale liikumisele ning nad elaks äh, tõelises põrgus täieliku äh, kindluseta oma tuleviku osas. ning äh, ei ole võimalik sellises olukorras edasi olla, ilma et küsitaks uuesti rahva arvamust ning selleks peavad Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon tegema kõik selleks, et garanteerida vähemalt brittide Ähm, õigusi äh, Euroopa liikmesriikides, võttes aluseks äh, head tavad, mida on juba kasutatud mõningates liikmesriikides. samuti tuleb neile garanteerida vaba liikumise õigus Euroopa Liidus. veel hullem on, on Euroopa kodanike olukord Suurbritannias, neid on üle kolme miljoni, nemad võivad langeda äh, Äh, kolmandate riikide äh, kodanike olukorda ning äh, langeda kahe tuhande kahekümneteistkümnest aastast valitsevale vaenulikule õhkkonnale. ainult rahva, rahvusvaheline leping, mis garanteeriks kodanike õigused, suudaks anda neile õiguskindluse ning õige kõik äh, äh, lahendused, äh, positiivsed lahendused on võimalikud, kui peale selle kaitsetakse brittide õigusi Euroopa Liidus Eh, paneks tingimuseks tulevastele eh, lepingutele Suurbritanniaga kodanike õiguste kaitse pärast Euroopa Liidust lahkumist. see on äärmiselt oluline, on vaja anda ka rohkem aega Euroopast lahkumiseks brittidele ning sooviksin tänada väga sügavamest eh, härra Barniet järgmisena saab sõna kolleeg Atkinson. Te äh, soovite äh, lihtsalt maha suruda debatti, kasutage aega proua äh, proua Mein, ma tahaksin tahaksin seitseteist koma nelja miljonit Brexiti hääletajat tänada ja tuletan Euroopa Liidule meelde, et me ei ole mingisugune Euroopa Liidu või Euroopa Parlamendi allasutus, me oleme kõige demokraatlikum suur parlament, meid on nüüd reedetud, meil on oma peaminister ja valitsus ja meil on tugev opositsioon, marksistid, terroristid, kõikide vastu suudame astuda. ja muide, meie kodanikud väärivad paremat kui see, mis on praegu neile antud. me saame ähm, WTO reeglite järgi kaubavahetust korraldada ja saame äh, brittidele suure tuleviku tagasi anda Churchilli äh, äh, riik, seitseteist koma neli miljonit kodanikku. meie teeme Ühendkuningriigi jälle suureks. me ei taha kuhugile maailma avarustesse ära kaduda. Our next speaker meie järgmine sõnavõtja on härra Kelly, kaks minutit, palun. see on täiesti arusaamatu, millest siin mõned inimesed on rääkinud täna. eilsed hääletustulemused olid Briti parlamendis küll pettust avaldavad, kuid siiski ennustatavad ja äh, Ehm, nüüd peab ütlema, et äh, Michel Barnier on teinud viimastel kuudel suurepärast tööd, tahaksin tänu avaldada teile selle eest. Alan Fosteri kommentaarid ütlesid, et backstopi vajadust ei ole, meil ei olegi tegelikult jäika piiri olnud. noh, püüdke seda öelda nendele, kes iga päev piiri ületasid, keda kontrollisid Briti sõjaväelased, kes kannatasid terrorismi ja vägivalla pärast. ma pean nüüd ütlema, et kõik see ei ole meile abiks. ja selleks, et, et vägivallast välja tulla, sõlmiti suure reede kokkulepe ja nüüd Euroopa Liit tervikuna, Michel Barnier, kas te olete mõelnud, et väljaastumisleping peab tagama ka rahu ja suure reede kokkuleppe täitmise Iirimaale. tahaksin Martina Andersonile, kolleegile öelda, et praegu pole aeg selleks, et jälle Iiri ühtsuse referendumit üles kutsuda. see ei ole see, mida Iiri rahvas tahab, kuigi me püüdleme selle poole, aga me teame, et kui praegu see üleskutse ei esitada, siis see lõhestab meid. me ei taha seda, et Ühendkuningriik lihtsalt välja kukuks Euroopa Liidust ilma kokkuleppeta, aga see võib juhtuda. kuid nüüd on tähtis, et Ühendkuningriik ise otsustaks. ja otsustaks, et nad ei taha, et ilma lepinguta lahkumine saaks teoks. Ühendkuningriik usutavasti ei taha seda stsenaariumit ja nüüd tuleb anda neile võimalus midagi muud taotleda. seega ka Brüsseli poolt on vaja täpsustusi, mida võiks see väljastusleping endast kujutada, tuleks konsulteerida nendega, kes soovisid Brexitit Briti rahvaga ja küsida, kas tõesti see, mis praegu on saavutatud, on see, mida te soovisite. tänan. ja nüüd annan sõna kaheks minutiks härra Tootsile Oh, really? Thank you. Uh, thank you very much uh.... suur tänu, uh, proua asepresident. Uh, uh, räägime nüüd selgelt, millega on tegemist. konservatiivide partei ja nemad ainsalt on põhjustanud praeguse olukorra ja me usume kindlalt, et sellel valitsusel, selle valitsuse päevad on loetud. aga muidugi selle otsuse peavad, äh, tuleb, selle otsuse tuleb teha Ühendkuningriigis, kui me räägime Brexitist, äh, tuleb mõelda, milline on meie valik, kas lahkuda Euroopa Liidu struktuuridest, äh, purustate struktuurid, töötajate õigused, keskkonnakaitse, ettevõtlusstruktuurid või jääte Euroopa Liidu struktuuridesse ja kaotate sõnaõiguse nende struktuuride üle, see on vältimatu valik Brexiti puhul, kumbki neist ei ole õige valik ühegi riigi jaoks ja kindlasti mitte Ühendkuningriigi jaoks. ma tahaksin nüüd siin edastada lootuse sõnumi. britid äh, äh, äh, on nüüd saavutanud selle, et miljonid ja miljonid Euroopa Liidus äh, on valmis kaitsma Euroopa Liitu, rääkima avatult sellest, miks me oleme uhked selle üle, mida Euroopa Liit on saavutanud. me kaitseme vaba liikumist, me kaitseme seda, mida siin on saavutatud põlvkondade jooksul ja mida hakatakse saavutama järgmiste põlvkondade jooksul e, e, e, lepete lahkumise kohta Briti parlamendis enamust ei ole, aga kas nüüd tuleb uus referendum või kas parlamendil on mingisugune positiivne edasimineku stsenaarium, see ei ole veel selge, meil on vaja aega. kallid kolleegid, ärge laske logistikal poliitikasse takerduda ja meil on vaja teie sõprust ja teie tuge praegu, tänan. Thank you, I now give suur aitäh, annan sõnajärje üle proua Scott Keitole, üheks minutiks, palun. suur tänu, president. eile õhtul järgisin ajaloolist Briti parlamendi hääletust siin Euroopa Parlamendis koos kolleegidega kogu Euroopa Liidust. kõik olid mures, paljud lootsid, et me soovime e-, e-, siiski jääda Euroopa Liitu, aitäh toetuse eest Brexit on tegelikult juhtkonna läbikukkumine. Theresa May on vastanud ainult oma partei vajadustele, Jeremy Corbyn ei ole põhiseaduslikke kohustusi täitnud, pool riiki on lihtsalt meeleheitele aetud, aga kõik põlvkonnad on tegelikult noorte püüdlused ära unustanud. noored Euroopa Liidu kodanikud, kes on Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigi noored, kes Euroopa Liidus tunnevad, et äh, neid on ära unustanud, nende elud on mõrene, muranenud. tähtis on nüüd, et ka neile antakse õigus, kas öelda, kas tõesti sellist olukorda soovitakse. tähtis on, et otsustamisõigus läheks rahvale tagasi. Thank you suur tänu, järgmisena saab kaheks minutiks sõna härra Gonzales Pons. pärast äh, eilset hääletust Westminsteris on äh, ainult üks asi selge, Alan Poda lükkas tagasi äh, valitsuse poolt alla kirjutatud leppe, aga nad ei tea ka, mida nad tahavad. meil oli enamus kahele eile, aga ühtegi äh, positiivset hääletust ei ole <clears throat> pärast äh, kuid kestnud äh, valelootusi ja valesid äh, peab tunnistama, et see ei ole Euroopa probleem, see on brittide probleem, palun leidke mingisugune lahendus, kõik soovivad äh, su-, suur, parimaid suhteid Ühendkuningriigiga, aga mitte ükskõik mingi, millise hinnaga, oleme sõbrad ja liitlased, aga britid ei saa oodata, et me oma põhimõtted reedaks, seda sellel põhjusel, et äh, Eh, Euroopa Liidu liikmelisus ei ole mitte majanduslik valik, vaid me, see on teadlik valik, meie alus, meie tegevuse aluseks on põhi, väärtused, põhimõtted ja aluslepingud, see ei ole, need ei käi ähm, küsimuse alla, Briti valitsus äh, tekitas selle probleemi ja peavad selle ka lahendama, oleme valmis sellele alla kirjutama, leppele alla kirjutama, kui Äh, see meile esitatakse, oleme valmis ka sellega edasi minna. eile leidsime, äh, arvasime eilseni, et äh, Brexit on reaktsioon Euroopa kriisile, nüüd aga teame pärast eilset, et see on reaktsioon brittide kriisile. eile sai selgeks, et enamust leppele leppega Brexitile ei ole, samuti ka leppeta Brexitile mitte, nii et kõige mõistlikum lahendus oleks eh, eh, säilitada külma pead ja liikuda edasi ja härra Farage'ile, kus iganes teda ka ei ole, kogu lugupidamise juures olge ettevaatlik, kasutades sõna sõda, sest sest sõda on kunagi toimunud ja õnneks britid võitsid kõik õppisid sellest äh, midagi, aga võib-olla mitte härra Farage. Mr. härra Gonzales Pons, teil on sinise kaardi küsimus härra Etheridge'ilt, kas te olete valmis sellele vastama? loomulikult mitte vastab. Did you say no? Oh apologies. vabandust ma lähen enda kuulmist kontrollima, härra Gonzales Pons ütles ei, selge vastuse eest suur aitäh ja nüüd ma annan sõna. Te lahkute, härra Etheridge ja nüüd annan sõna proua Delongile kaheks minutiks. Yes, thank you very much, madam. suur aitäh teile, eh, proua juhataja. eilse arutelu jälgimist äh, alamkojas äh, mis äh, on suur parlament oma traditsioonide ja ajalooga, mida me väga austame. ma mõtlesin, issand jumal, äh, nad ei tea ise ka, mis nad tahavad, aga küll nad ütlevad seda ilusti. nagu härra Farage'gi, kes isegi selle pooleteise tunnise arutelu öö, äh, vältel, kes selle kaasa tõi, ei suvatsenud siin kohapeal istuda e,. E, e, luges oma kõne maha, pani selle Youtube'i ja lahkus. aga au talle, tema teab, mida ta tahab, tema tahab kõige karmimat leppeta Brexitit tema sõprade heaks kes pärast lammutaks laiali tervishoiusüsteemi, hävitaks tavainimeste eh, töökohad ja looks pankurite jaoks paradiisi ilma igasuguste reegliteta. kuulates eh, seda arutelu Euroopa Parlamendis, eh, kuulen kolleegide poolt seda, et istume nüüd maha ja vaatame, mille osas äh, oleme suutelised äh, kokku leppida. härra Corbyn ütleb, et tema äh, eelistaks tolliliitu. miks? ei äh, esita keegi alamkojas äh, muudatusettepanekut, mis seda ütleks ja, ja vaatame siis, kuidas edasi minna. tolliliit oleks äh, parem, parim lahendus, kui kahjuks britid lahkuksid, säilitaks töökohti mõlemal pool La Manche'i väina, see oleks toimiv lahendus meie ei ole poliitikas mitte ainult selleks, et kõnesid pidada, vaid ka selleks, et läbirääkimisi pidada ja lahendusi leida. hakkame nüüd peale. suur tänu teile. Thank you suur tänu, äh, kallid kolleegid, liigume nüüd vaba mikrofoni vooru juurde ja kui kõik äh, üheminutisest kõne ajast kinni peavad, annan ma võimalikult paljudele sõna. härra Kirtsus, palun, teil on üks minut. suur aitäh, äh, meie Briti sõbrad on poliitilisest keerulises olukorras Brexitiga seoses, meie peaksime kõigepealt pakkuma brittidele rohkem aega, et nad saaksid otsustada. Mm, teiseks, kui nad otsustavad äh, jäiga Brexiti vastu äh, ning lepivad tolliliidus osalemisega, ja ühtses turus osalemisega peaksime me neile seda võimaldama, sest et me oleme ise ka ju suuri vigu teinud, mis võimaldasid brittidel Brexiti poolt hääletada. Euroopa Liidul on hädasti Ühendkuningriiki vaja eh, ning minule eh, näib, et igapäevaselt muutub järjest selgemaks see, et ka Ühendkuningriik vajab Euroopa Liitu. aitäh! suur tänu! härra Lopez Aguilar, palun järgmiseks lugupeetud proua president, negatiivne enamus äh, on äh, saatnud äh, britid segadusse ja ebakindlusse. ei ole enam kindel, mis kuidas sellest välja tulla ning Euroopa Parlament, parlament ei ole see, millist artiklit tuleks rakendada selleks, et Briti ühiskond leiaks labürindist väljapääsu ning äh, selle, äh, kui selleks ei ole uus referendum äh, miljonid britid on julgelt vastu astunud natsionalistlikule, populistlikule äh, valele ning sooviksin äh, toetada härra Barnier'd, Euroopa Liit äh, peab suutma jääma rahulikuks, ühtseks ning peame oma sõnumi tegema selgeks ja arusaadavaks kõigile neile kodanikele, kõigile neile inimestele, kes kõige rohkem kannatavad praeguse ebakindluse pärast, aitäh teile! Mr Jurek härra Jurek, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud daamid ja härrad. Euroopa demokraatia kriis on midagi, mida me siin kojas näeme. me oleme rääkinud eh, dialoogist ja pluralismist eh, ning eh, iga kord, kui samas kolleegid on tahtnud esitada lisaküsimuse, on neile vastatud, et ei, seda ei saa Euroopa vaatab meie poole, see kriis, mida me näeme, valitseb igal pool. Saksamaal äh, toetab väga vähe inimesi kahte suuremat partei, Prantsusmaal erakordselt madal toetus vaatamata äh, presidendile, keda äh, muu Euroopa armastab, parlament või vabandust, Pariis ja, ja Prantsusmaaga mitte kui äh, me tahame Euroopa koostööd kaitsta, kui me tahame, et Euroopa teeks koostööd, äh, siis me peame oma poliitikat muutma. Äh, seda sellepärast, et see poliitika, mis meil varasemalt oli, ähvardas või oli ähvarduseks või ohuks brittidele, ühtne valuuta ja muud asjad, kui me seda kõike muudame, seda parem on. suur aitäh, härra Hatsi-Georgiev, teil on üks minut. aitäh, lugupeetud president see parlament siin äh, on tegelikult minu arvates tõstatanud selle küsimuse äh, Briti parlamendiga ja oma positsiooni selgelt välja öelnud. mina pean omalt poolt ütlema, et see äh, tulemus ei olnud leesaamine mitte ainult Ühendkuningriigi valitsuse jaoks. see oli tegelikult poliitilise võimu kaotus üleüldiselt. aga ma arvan, et äh, me peame viitama ühele nimele, äh, kes vastutab äh, selle eest, et me täna siin selles olukorras oleme. selleks nimeks on David Cameron mm. me ei ole mingisugused hasartmängurid, me ei mängi siin mänge. referendum nüüd Mm, me peame sellesse kõigesse väga ettevaatlikult suhtuma. Äh, kui me räägime otsustest, äh, mis mõjutavad inimeste elu aastaid äh, ja aastaid lausa põlvkondade kaupa, aitäh! suur tänu! austatud äh, president, äh, ütleb härra Peterle, äh, väga palju negatiivset on aset leidmas, see puudutab Euroopa Liitu ja Ühendkuningriiki ja ma leian ka, et Briti valijaid on eksistatud, eksitatud, neile on valesid äh, ette söödetud, muinasjutte räägitud ja nüüd äh, tegeletakse populismiga. britid nüüd täna teavad, äh, mida see lepe tähendab ja mida tähendab tegelikult Euroopa Liidu jäämine. milline valik neil üleüldse praegu on? Mm, lepete lahkumine näiteks, inimesed peavad tegelikult ise saama otsustada, paljud ettevõtjad Eh, lahkuvad Ühendkuningriigist, eh, paljud Briti kodanikud eh, tahavad Euroopas kodakondsust saada Euroopa Liidus tulevikus, mina tahan rohkemat Euroopat. ma tahaksin vastata Äh, härra Kamalile, ta on siin Euroopa Parlamendi konservatiivide liider ja härra Farage'ile tahaksin vastata, tema on ka siit lahkunud praegu, noh, nüüd äh, neid ei huvita see, mis me räägime. David Cameron kuulutas välja Brexiti hääletuse, äh, pani oma rahva pantvangi, nüüd ma tahaksin Michel Barnier meeskonda tervitada, tänada kuussada lehekülge kokkulepet on parim võimalik kompromiss ja muidugi, no ma tahaksin võib-olla natukene Margaret Thatcherit siin ähm, meenutada. ta ütles there is no alternative, alternatiivi ei ole, aga siiski praegusele kaootilisele olukorrale on ainus alternatiiv natukene aega võtta. ja ma usun ka, et äh, populistide seas on mõistlikke inimesi, kes ütlevad, et kodanikul ja ettevõtjad tahavad Euroopa Liitu jääda ja siis ei olegi enam Brexitit, tänan. suur aitäh, äh, lugupeetud president, me teame, et praegune lahendus on läbi kukkunud, mis me välja töötasime. me teame, ütleb härra Starbati, et lepete lahkumine saab olema katastroofiline ja see ei lahenda probleeme ja seetõttu on äh, vaja küsida, eh, mida nad tahavad, aga tegelikult eh, me oleme seda juba ka eh, küsinud, aga seda võib ka uuesti küsida nii et kõige mõistlikum ongi küsida brittidelt, et kas nad tahavad läbirääkimistes Euroopa Liidu Parlamendi komisjoni nõukogu osaleda ja meie ei tohi äh, ennast paremaks pidada läbirääkimiste käigus, nagu me varasemalt seda oleme teinud. Äh, ja me ei saa äh, lihtsalt öelda, et ah, Ühendkuningriigi võib karistada küll, pole hullus, ei, me ei tohiks sellele niimoodi läheneda, aitäh. suur aitäh, härra Flanagan järgmiseks. Uh, kõigepealt tuleb öelda, ja muide, ma ei ole alati nõus äh, kolleeg Kelliga, et ähm, ei saa loota, et me, et mitte kunagi ei tule äh, jäika piiri Iirimaale, no Alan Foster võib-olla ei äh, mäleta seda, teda võib-olla ei ole peatatud kunagi, aga see piir on olemas olnud ja nüüd artikkel viiskümmend, see on nagu muna ja kana vahel valida, nüüd Euroopa Liit peab äh, otsustama, kuidas ta Iiri valitsust tahab toetada ja aidata, eriti meie põllumehi. ma äh, olen kuulnud kolleeg Gonzales Fonsilt, et see ei ole Euroopa probleem, aga ma ütlen, et äh, jah, kui te ütlete, et see probleem ei ole tekkinud Euroopa Liidu tekitatud, siis võib-olla jah, aga nüüd on see teie probleem ja suur probleem Iirimaale, kui öeldakse, et see probleem ei ole Euroopa Liidust pärit, siis muutke oma suhtumist, härra Barnier. ma olin mures olnud teie pärast algul, kuid te olete suurepärast tööd teinud, olete täpselt arvesse võtnud seda, mida on vaja. president katkestab kõneleja Flanagani ja annab Gunnar Höökmarkile sõna. president kõigepealt räägiksin meie UKIP-i kolleegidest. nii palju, kui mina aru saan, ei ole neil Westminsteris ühtegi kohta. mitte ühtegi äh, UKIP-i esindajat ei ole Briti rahvas valinud Westminsterisse otsustamaks, kuidas Briti rahva saatus peaks kujunema. ma tahtsin seda öelda välja ja teie, härra Farage ja teised, te peaksite tänulikud olema Euroopa Liidule, muidu teil ei oleks üleüldse mingit parlamentaarset esindatust olnud kusagil. ja teiseks räägin Briti sõpradest ja nendest, kes Westminsteris küsimusi lahendavad. kui soovitakse aega ja järelemõtlemise aega võtta ja kui Westminster soovib tagasi tulla Euroopa Liitu, siis ütleme tere tulemast ja lõpuks saab sõna proua Grapini. S-au spus foarte multe lucruri aici. Este un subiect extrem de important. Cred că rezultă că avem o majoritate. Suur tänu. Täna on väga palju räägitud juba tegemist on probleemiga, muidugi on neid, kes soovivad ära minna, kes soovivad jääda Euroopa Liitu. suur tänu äh,, härra Barniel. mina olen mm, Euroopa kodanik ja tuleviku pärast muret, ma olen mures selle pärast, mis on äh, toimumas Briti kodanikega Euroopa Liidus, kaubandussuhete pärast. me ei pea mitte ainult läbirääkimistega edasi minema, aga Ühendkuningriik peab arvestama ka kodanike soovidega, enamus soovib ju jääda Euroopa Liitu. ma olen ise rääkinud kodanikega, Briti kodanikega, ettevõtjatega, kõik tahavad Euroopa Liitu ju jääda ma näen Euroopa Parlamendi paremal poolel äh, kuulutatakse, et, äh, et meie peame siin selle kõik kinni maksma, ei, see ei ole õige. End of our debate and give the floor to Vice President Timmermans suur aitäh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd saab sõna asepresident äh, härra Timmermans. Äh, suur aitäh, äh, ilma Briti rahva vastupidavuseta meie pimedamail ajahetkel ei oleks me täna siin tõenäoliselt. ja ähm, me oleme tänulikud selle vabaduse eest, mille Briti sõdurid meie kallastele ja rannikule tõid ja Ühendkuningriik ja Euroopa Liit on pidevalt seotud ja sõltumata sellest, kas Ühendkuningriik on Euroopa Liidu liige või mitte, on ta osa Euroopast äh, sellele vaatamata ja me kujundame ühiselt oma ühist tulevikku. mul on väga kahju äh, näha Ühendkuningriiki nii lõhestununa, nagu ta täna seda on. Brexiti poolt põhjustatud äh, lõhe on halvanud Briti ühiskonna ja mina olen väga tänulik äh, Äh, mitte ainult vabaduse eest, vaid ka olen tänulik nendele Briti õpetajatele, kes mul noorena olid, kes õpetasid mind armastama Briti kirjandust ja kunsti, äh, kes õpetasid mulle inglise keelt mm, ning see ei muutu, juhtugu mis tahes. Äh, kuid ma tahan ühe asja täiesti selgelt välja öelda reageeringuna sellele, mida ütlesid härra Kamal ja härra Farage. mina ei ole komisjonis kohtunud Äh, äh, ei suhetes äh, härra Barnier'ga või liikmesriikidega karistamismeelsust, mitte keegi ei taha karistada Ühendkuningriigi selle eest, et ta on otsustanud lahkuda. Nendes läbirääkimistes, mida me oleme näinud, oleme näinud pealinnades ja ka komisjonis sellist suhtumist äh,, kus püüdi selle protsessiga üks võimalikult vähe kahju põhjustada. kuid ärgem loogem siin illusioone, et selle protsessiga ei kaasne kahju, ei, Brexit toob kaasa siiski kahju Ühendkuningriigile ja Euroopa Liidule ja meie ühiseks vastutuseks on piirata seda kahju nii palju kui võimalik. mis äh, nüüd lähinädalatel, kuudel ja võib-olla ka aastatel juhtuma hakkab? selle peavad ära otsustama britid ise Äh, esmajoones äh, peavad äh, selle üle otsustama alamkoja liikmed, sest et seal toimuvad arutelud selle üle, aga meie peame siis äh, reageerima sellele, mida britid ütlevad ja mida nad teevad, sõltumata sellest, millised on meie mõtted ja arvamused sellega seoses. ma olen alati öelnud välja selle, et äh, mina pooldaksin seda, et äh, Suurbritannia jääks Euroopa Liidu liikmeks, aga mina ei otsusta seda. seda otsustavad Briti poliitikud ja Briti rahvas. Mm, aga ma tahaksin öelda ka midagi, mida härra Kamal mainis ühtse turu ja muude elementidega seoses ei ole võimalik öelda, et jah, ma lahkun Euroopa Liidust, aga ma võtan eh, kaasa kõik, mis mulle meeldib siit, sõltumata sellest, eh, mida see kõik Euroopa Liidu jaoks tähendab. meie Euroopa poliitikutena ja liikmesriikide esindajatena ja institutsioonide esindajatena oleme kohustatud kaitsma neid eh, elutähtsaid elemente, mis kujutavad endast Euroopa Liitu ja nelja põhivabadust, see puudutab ka ühtse turu terviklikkuse põhimõtet, mida me peame kaitsma ja selle üle me läbirääkimisi pidama ei hakka mind hämmastab ka see, et äh, härra Farage unistab äh, sõltumatusest äh, ja selline silmaklappidega unistamine tähendab seda, et ta, ta ei mõista, kui oluline on suure reede kokkulepe rahu tagamiseks Euroopas. Euroopa Komisjonile on täiesti selge see, et meil on ühine vastutus vaja kanda eurooplastena äh, selleks, et tagada see, et Iiri saarel valitseks rahu ka tulevikus. ning selle äh, rahu tagamiseks on meie analüüside kohaselt äh, vaja tagada see, et Iirimaal ei oleks jäika piiri. ja seetõttu on meil vaja backstopi. ja seda me ka läbirääkimiste lauale uuesti ei pane. täiesti hämmastav äh, on see kõik, äh, ühest küljest on julgustav see, et meil on selline üle-euroopaline solidaarsus, äh, hämmastav on see, et äh, mitte keegi kahekümne seitsmes pealinnas ei taha Iirimaad lihtsalt kõrvale lükata, aga hämmastav samal ajal on see, et nii paljud inimesed Westminsteris ei mõista, kui oluline see suurejäete kokkulepe on ja nemad on ainult ühe unisti, unistuse nimel tööd tegemas ja nad ei mõista, et selle saavutamiseks nad on valmis hävitama või vabandust, ohverdama Põhja-Iirimaa Eh, ma ei hakka siin rääkima kaduma läinud töökohtadest, investeeringuvõimalustest ja nii edasi. aga mm, eh, enne Brexiti hääletust eh, toimunud kampaanias oleks nad pidanud seda tegema. Nad oleksid pidanud selgelt välja ütlema, et jah, me tahame seda sõltumatust nii väga, et meid ei huvita, et töökohad lähevad kaduma, et investeeringud lähevad kaduma, et teie tervishoiusüsteem pööratakse pea peale Mm, et meid ei huvita see kõik, meie lihtsalt tahame äh, sõltumatust. kui nad seda kõike oleks öelnud äh, kampaania raames, oleks olnud aus Brexiti kampaania. me ootame nüüd selle ära, mida Brexit vabandust, mida Westminster äh, ütleb, mida nad tahavad teha, meie teeme tööd selle nimel, et võimalikult minimeerida igasuguseid kahjusid. ja härra Kamal tsiteeris äh, siin ka äh, kedagi äh, ja mina tahaksin Rolling Stonesi äh, tsiteerida. alati ei ole võimalik saada, mida sa tahad, aga kui väga püüda, siis mõnikord on võimalik saada seda, mis tegelikult vaja on, aitäh um,. suur aitäh ja tegelikult oleks tore, kui siin keegi laulma ka hakkaks, see parandaks siinset meeleolu. suur aitäh, härra Timmermans, teile ja nüüd saab nõukogu nimel sõna proua Tšiot. suur aitäh, lugupeetud president, austatud parlamendisaadikud, lugupeetud daamid ja härrad loomulikult me peame lootma eh, seda, et Ühendkuningriigi parlamentaarne protsess eh, toob endaga kaasa tulemuse, mis panustab sellesse, et Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumine on korrapärane ja meie peame nii palju toetama seda protsessi, kui vähegi võimalik. kui aga selline eh, positiivne stsenaarium tõeks saab, siis me peame ka mõistma seda, et kahe kahekümne viiendal novembril saavutatud kokkulepe on tegelikult esimeseks sammuks alles pikas protsessis. me peame äh, lahkumisleppe ellurakendamist äh, kullipilgu kontrollima, selleks et see äh, võtaks arvesse ka kodanike ja ettevõtjate huvisid ja meie tulevane suhe kindlasti ei ole lihtne ja seetõttu me äh, ootame, et teie omalt poolt ka koostööd teeksite kõikides nendes äh, protsessi faasides, äh, mis lähiaastatel lahti rulluma hakkavad. suur aitäh tähelepanu eest, suur aitäh teile ja kallid kolleegid, arutelu sellel teemal on nüüd lõppenud. tere hommikust härra peaminister suur aitäh et äh, olite valmis meie kutsele vastama et äh, rääkida Hispaania seisukohtadest uues Euroopas. täna on äärmiselt poliitiliselt väga oluline päev, sest äh, Brexiti probleem on endiselt akuutne samas on meie jaoks väga oluline ka rääkida küsimustest, mis äh, puudutavad otseselt Euroopa Liitu, äh, näiteks immigratsioon. Euroopa äh, Parlament toetas hääletusel Dublini reformi, palume nõukogu liikmesriikidelt, et nad hääletaks meie ettepaneku poolt, et äh, Eh, lõpule viia eh, pikk arutelu pagulasküsimuses ning nende ümberpaigutuse osas. samuti on probleeme eelarvega. Euroopa Parlament palub rohkem investeeringuid ühes koma ühest ühe koma kolmeni, kolme protsendini. loodame, et on võimalik lisada rahalisi vahendeid, ilma et liikmesriigid peaks panustama, vaid saada neid oma vahenditest. arutelu on alanud ning äh, samuti oleme äh, pakkunud Euroopa reformi osas äh, Euroopa Parlamendi poolt ning samuti ka Euroopa investeeringute poolt. meie jaoks on oluline kaitsta Euroopa Parlamendi seisukohti, sest me meie esindame, eh, meie oleme, esindame siin Euroopa demokraatiat, eh, tähistame ka eh, Euroopa Parlamendi loomise neljakümnendat aastapäeva, samuti Hispaania konstitutsiooni neljakümnendat aastapäeva, samuti on Hispaania Euroopa jaoks, Euroopa Parlamendi jaoks väga oluline riik, tahaksin tervitada ka härra Borrelli, Hispaania välisministrit, kes oli Euroopa Parlamendi president mitu aastat härra peaminister, äh, härra peaminister, suur aitäh, et siia tulite ning nüüd on teil sõna. señor presidente del parlamento härra Euroopa Parlamendi president, härra Euroopa Komisjoni asepresident, volinik, lugupeetud daamid ja härrad, minu jaoks on suur au pöörduda teie kõigi poole, et äh, tutvustada teile Hispaania nägemusi selle huvitava arutelu äh, teemal, mis puudutab Euroopa tulevikku ma ütlen huvitav täie veendumusega oma kogemusele toetudes. kaheksakümne viiendal aastal, kui Hispaania kirjutas alla Euroopa Majandusliiduga eh, ühinemisel, olin mina kolmeteistaastane ning hoolimata sellest, et sellest on väga pikk aeg möödas, mäletan seda päevas väga selgelt, mäletan, kui eh, eh, emotsionaalsed olid need, kes aastakümneid olid pidanud kannatama demokraatia ja vabaduse puudumise tõttu Hispaanias. mäletan ka seda, Eh, kuidas terve põlvkond hispaanlasi, minu vanemate põlvkond, eh, olid liigutatud, need olid inimesed, kelle jaoks Euroopa tähendas vabadust, õigusriiki, progressi ja eh, ühtsust. see oli Hispaania jaoks väga oluline, see oli garantii selle kohta, et enam tagasipöördumist ei ole. et lõpuks olime ajalooga rahu teinud, et lõpuks ei rebi meilt keegi enam kunagi ära demokraatiat Entonces... sellest hetkest peale eh, on eh, hispaanlaste põlvkonnad, ka minu põlvkond, näinud, kuidas eh, sisepiirid on muutunud ajalooks, kuidas on sõlmitud sidemeid riikide ja rahvastega, mis seni kauged olid olnud alati toetades väärtuseid, mis on omased Euroopale, õiguskindlus, samuti õigusriigi austamine, dialoog, sallivus, feminism, võrdsed võimalused, vendlus ja ehm, koos eksisteerimine, keskkonnakaitse ja põlvkondade vaheline solidaarsus, nii et jah, võite eh, eh, öelda, et olen kirglik eurooplane, ma olen väga uhke selle üle, mida see omadussõna eh, tähendab, eriti praegu, kus äh, äh, väidetakse mõnede poolt, et Euroopa vastasus on äh, valimisel suur eelis. aitäh, härra Tajani, et lubasite mul pöörduda Euroopa Parlamendi poole. praeguse arutelu ajal on see kõige olulisem koht, eriti nüüd, kus Euroopa esimestest valimistest möödumas on nelikümmend aastat. Euroopa Liitu ei ole võimalik mõista, kui ei mõisteta demokraatiat. lugupeetud saadikud kõigepealt äh, sooviksin äh, alustada rääkides äh, alamkojas toimunud hääletusest eile. ma austan loomulikult peaministrina täielikult seda, selle hääletuse tulemust, kuid pean, avaldan siiski selles osas sügavalt kahetsust. sest see lepe oli ju läbirääkimistel üle pooleteise aasta. tahaksin avaldada tunnustust ka meie põhiläbirääkijale härra Barnier'le, ta on teinud ära suurepärase töö eh, koostöös kahekümne seitsme liikmesriigiga. nagu ütlesin, et see, seda läbi, seda lepet eh, arutati poolteist aastat, see on parim võimalik eh, tulemus, see kaitseb kõige paremini nii brittide kui ka Euroopa Liidu huvisid, see kaitseb Euroopa ühiskonna huvisid, see kaitseb mitte ainult kodanike õiguseid, vaid ka majandusettevõtete huvisid, see e, e, on, e, on, see on tekitanud sellise tasakaalu järeleandmiste osas, millele on väga raske alternatiivi leida. seega Ühendkuningriigi valitsus on nüüd see, kes peab otsustama, milliseid samme edasi astuda meie eh, liikmesriikidena teeme oma tööd, Euroopa institutsioonidena teeme oma tööd eh, nii liikmesriikides kui Euroopa Komisjonides, kõik, eh, mis on võimalik, et leevendada võimaliku lepete lahkumise tagajärgi. lugupeetud daamid ja härrad, ma olen alati öelnud nii Hispaania parlamendis kui ka erinevates intervjuudes äh, ajakirjandusele, et Brexit on väga kahetsusväärne, seda nii äh, Ühendkuningriigile kui ka Euroopa Liidule, keegi ei võida, kõik kaotavad, eriti loomulikult britid ning äh, eelkõige need, kellel on vaja valitsuse kaitset, kõik need, kes on kõige haavatavamad. kuid tegemist on suveräänse otsuse ja me peame seda austama sellega seoses ma soovin, et Ühendkuningriik eh, valiks võimalikult tihedad suhted Euroopa Liiduga. loomulikult otsus eh, on nende oma, kuid meie põhimõtted on selged. ühisturg on ühtne, eh, neli vabadust on jaotamatud ning Euroopa Liidu otsuste autonoomia ning selliste, neis kolmes punktis oleme alati kokkuleppele jõudnud ja jõuame ka tulevikus. lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin teile rääkida vajadusest eh, taas, eh, taas ergutada Euroopat ma tahaksin rääkida vajadusest Euroopa muuta legitiimseks uute väljakutsete ees, sest on palju neid, kes soovivad Euroopat hävitada mina eh, kui sotsiaaldemokraat tean, et eh, ootate, et räägiks teile sotsiaalsest Euroopast, kes kaitseb ja loomulikult ma teen seda, sest sotsiaalne Euroopa on ju veendumuste Euroopa, kuid loomulikult just selle moraalse veendumuse tõttu ning selle tõttu, et on vaja kooskõlla viia Euroopa idee sellega, mida Euroopa kodanikud sellest ootavad, küsitakse minu käest, mis on eh, minu kõne põhiline sisu, siis ma tahaks teha selge üleskutse, et Euroopa kaitseks meid, peame meie kaitsma Euroopat. ning teiste sõnadega eh, on vaja üles ehitada õiguste Euroopa, kes kaitseks kõige haavatavamaid. De... ning see ähm, kaitseb Euroopa noorte võimalusi, kes aitab eh, pikaajalisi töötuid Eh, sellistes riikides nagu Hispaania, minuvanuseid inimesi, neljakümne viie aastaseid inimesi, kes on kaua töötud olnud. selleks peame tugevdama oma ettevõtteid, tööstust, samuti peame kaitsma tööõigust, et eh, ei eh, oleks nii levinud halva kvaliteediga töökohad Euroopa kaitsmine garanteerib ka kodanike õigused ja julgeolekut, see aitab äh, Euroopast teha globaalse tegija, kaitseb Euroopa väärtuseid ja põhimõtteid, see äh, tugevdab meie pühendumust äh, Pariisi lepingule, et kaitsta meid kliimamuutuste ees ning lõpule viia majandus- ja rahandusliit ainult nii saame me kaitsta heaoluriiki, mis äh, äh, suudaks ühtlasi olla autonoomne ka majandus- ja rahandusotsuste tegemisele. Äh, nii suudame me välja astuda tuleviku väljakutsetele, me ei tohi kõhelda. Euroopa vaenlastele ütleksin, et meie veendumused ja otsustavus võidab autoritaarsuse ja ükskõik kui äh, äh, ägedad ja käredad on mõningate sõnavõtud äh, ja kui kahetsusväärsed ja kahtlased on ka nende tegevuse meetodid, on praegu vaja näidata üles otsustavust ja veendumust meie liidu kaitsel. praegusel hetkel toimub tõeline ideede lahing ning see toimub Euroopa Parlamendis ja kõigis liikmesriikide parlamentides. Ehm, ehk siis kas edasi või tagasi. teame, et tulevikku ei, ei vallutata kõndides tagasi, seega ei, me anname, anname millimeetritki järgi Euroopa mudeli kaitsmisel. Euroopa kaitseb kõiki riike, mitte ainult liikmesriike mitte ainult Euroopa Parlamenti, mitte ainult liikmesriikide parlamenti, mitte ainult kodanikuühiskonda, see kaitseb kõiki Euroopa kodanikke ja meie peame kaitsma Euroopat. Need, kes üritavad meid lõhestada ka siin kojas, ütleksin, et Euroopa ei ole ega ei eh, hakka kunagi olema Äh, ähvardus meie riikide äh, äh, keelte, kultuuride mitmekesisusele. vastupidi, Euroopa mitmekordistab, mitte ei hävita. selle, inimene ei ole sellepärast vähem hispaanlane, et ta on eurooplane, vastupidi me ei ole lihtsalt geograafiline liit, vaid alati oleme olnud ja alati ka jääme väärtuste liiduks, nagu Prantsuse revolutsioon ütles, vabadus, võrdsus, vendlus, mis on praegusel hetkel nii oluline, eriti just vendlus mis in-, iseloomustab avatud optimistlikke ühiskondi, kus äh, uuendatakse, kus luuakse, sest tulevik on võimalus ja mitte ähvardus. ühiskond, kus konkurents on seotud majandusarenguga äh, ja samas on see ka seotud sotsiaalse sidususega. me, äh, me, meid ühendab see ka äh, Eh, jätkusuutliku arengu eesmärkidega, mis eh, aitab, mille osas me oleme põhilised esindajad maailmas. lugupeetud daamid ja härrad, ilmselge on see, et sotsiaalselt eh, ollakse väga pahased üleilmastumisprotsessi peale. tunneme seda kõikjal oma linnades ja külades. ning see pahameel ka õhutab ekstremistlikke sõnavõtte me ühest küljest globaliseerimine on nagu kaasa toonud selle, et äh, rikkus on levima hakanud kõikjale üle äh, meie äh, planeedi, teisest küljest tekitab see suuremat ebavõrdsust meie enda ühiskonnas. kokkuvõttes, kui järele mõelda, siis Euroopa vastased sõnumid on just selle viimase nähtusega seotud, samas aga üleilmastiku, üleilmastumine ei ole mingisugune looduskatastroof, mille ees oleme kaitsetud. Goethe ütles, et äh, vanemad pidid, peaks andma lastele juuri, juured ja tiivad. ning samamoodi peab Euroopa Liit oma kodanikele andma juured, ehk siis äh, kaitse äh, ja samas ka tiivad, andma neile jõu, andma neile võimalused et nad saaks kõige paremini hak-, või võimalikult hästi hakkama globaliseerunud maailmas. praegune praegu ajad muutuvad, kahekümne kuuendal mail avaneb uus poliitiline tsükkel Euroopas ning see tähendab seda, et me peame reguleerima globaliseerumist, et äh, garanteerida Euroopa sotsiaalse mudeli toimivust. peame seega tugevdama Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu aluseid äh, ning täiendama äh, seda ühtlasi poliitilise sotsiaalse keskkonna